So. nii. kallid kolleegid, mul on väga hea meel teile teatada, et esimeste konverents äh, just äsja otsustas, kes on Sahharovi auhinna laureaadid. Ramma Shiba, Hadja, Nadja Murad on need inimesed.